arutelu on lõppenud ja hääletamine toimub äh, neljapäeval kell üksteist. nüüd ma saan teile öelda seda, et homne istung algab kell üheksa ja kestab kuni kella üheni ning siis jätkub kell kolm ja lõpeb kell kakskümmend üks null null. päevakord äh, on ära toodud osa istungjärgu dokumendis äh,